lugupeetud proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on au olla regionaalpoliitika voliniku kandidaat ja olen täna siin selleks, et paluda teiepoolset toetust. ma tean, mis oli oluline roll sellel komisjonil uue seadusraamistiku läbirääkimisel ja tahaksin tänada kõiki teid ja kõiki raportööre, sest äh, tegemist oli tõesti kollektiivse pingutusega. pärast äh, pikka läbirääkimiste protsessi on meil nüüd äh, reformi ühtekuuluvuspoliitika seadusandlik pakett ja ma tean, et siin komisjonis on ka uued liikmed, kellel on tohutu kogemus koha peal, mis kindlasti toob lisaväärtust meie lähiaastate tööle tahaksin tänada ka volinik Haani, kes töötas väga tihedas koostöös selle komisjoniga selleks, et poliitikaid reformida. nagu kõik teavad, siis regionaalpoliitika on solidaarsuse äh, Euroopa sotsiaal, sotsiaalturu mudeli solidaarsuse praktiline näide, see näitab Euroopa integratsiooni ja täna, kui me üritame väljuda kriisist, siis on regionaalpoliitika Euroopa Liidu eelarve võtmevahendiks selleks, et toetada investeeringuid reaalmajandusse ja see on ka võimalus äh, saata selge sõnum, et integratsiooni kasud, äh, neid peavad jagama omavahel põhi ja lõuna, ida ja lääs, kui me konsolideerime kom-, konkurentsivõimelist majandust kõikide kodanike jaoks. ja seetõttu leian ma, et regionaalpoliitika panustab suuresti president Junckeri töökohtade majanduskasvu investeeringupaketti, sest äh, investeeritakse reaalmajandusse, see võimendab privaatsektori investeeringuid ja ühendab omavahel vabaühendusi, äh, avalik-õiguslikke organisatsioone ja nii edasi. see poliitika on üks äh, peamisi komisjoni äh, prioriteete, innovatsioon, VKE, digitaalne ühisturg, Euroopa Energialiit, kliimamuutuste eesmärgid, Euroopa-ülesed võrgustikud ja sotsiaalne kaasatus on olulised teemad, aga see teeb seda niimoodi, et see on kohandatud vastavalt regionaalsele kohalikule kogemustele, tingimustele, teadmistele, kas see puudutab siis meie pealinnu või kaugemaid regioone. ma leian, et see on regionaalpoliitika suurepärane tugevus, võimekus kaasata regionaalseid kohapealseid tegijaid ning kasutada ära Euroopa võimekust, see on rohkem kui kakssada seitsekümmend regiooni ja rohkem kui viissada tuhat, viissada miljonit kodanikku. see on ei ole lihtsalt mingi raha ülekandmise mehhanism või eelarve toetusvahend, see ei tähenda, et äh, rikkad teevad vaeste suunas heategevust. olen veendunud, et kui me investeerime oma regioonidesse, reaalmajandusse ja meie inimestesse, kui me aitame neil oma täielikku majanduslikku potentsiaali täita, siis muudame me Euroopa majanduse tugevamaks. ja see on selline liit, kus tervik on suurem kui osade summa ütlen nüüd paar sõna oma poliitilaste prioriteetide kohta, kui mind volinikuna ametisse kinnitatakse. esiteks, minu tänane absoluutne prioriteet on tagada, et me suudame kõige rohkem ära kasutada regionaalpoliitik, regionaalpoliitika äh, tugevusi selleks, et saavutada majanduskasvu ja kasv ja töökohti. reform öö, äh, on nüüd teinud sellest poliitikast äh, Euroopa majandusjuhtimise investeerimissamba Äh, meil on poliitika, millega saavutada tulemusi, see on võimalus edukalt Euroopa Liidul kriisist väljuda. seetõttu peame me läbi rääkima kõrgekvaliteedilised äh, tegevuskavad järgmiseks seitsmeks aastaks, peame partnerluskokkulepete head kavatsused äh, muutma tegelikkuseks, mis äh, tegelikult ka loevad, nii et äh, muutuks äh, kõikide Euroopa inimeste elukvaliteet, kehvemas olukorras inimeste oma, töötute oma ja inimeste oma, kes elavad riskantsematel territooriumitel Euroopas. ütlen selgelt välja, et minu seisukohast ei tohiks programmi kvaliteet sattuda ohtu selleks, et selle väljakutsega toime tulla, tagan ma, et äh, uued elemendid, mis on paika pandud uues regulatiivraamistikus, äh, ka tegelikult äh, rakenduksid, et rohkem keskendutaks tulemustele, et uued tingimuslikud sätted rahades ja fondides, nendest peetaks kinni, et me peaksime silmas Euroopa prioriteete ja seda, millised on majandusjuhtimise raamistiku nõudmised, samas et meil oleks tugevam territoriaalne fookus maailmas, kus äh, avalikud äh, vahendid on napid, on vaja olla tõhusam, ma arvan, et programmid tähendavad, tähendavad rohkem töökohti ja majanduskasvu. ja tahan seda teha tihedas koostöös äh, kolleegidega, kes vastutavad sektoraalsete poliitikate eest komisjonis selleks, et saavutada sünergiaid ja toetada ühenduse ülest tegevust. palun ka teiepoolset toetust selleks, et edastada see sõnum liikmesriikidele et aasta kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperiood ei saa olla nii, nagu tavaliselt. meil on unikaalne võimalus ja me peame ära kasutama kõige roh-, kogu potentsiaali iga euro puhul Euroopa Liidu eelarves. ma tõesti usun, et meil on kõigil samad õigused ja kohustuses ja nüüd, mis puudutab kohustusi, siis ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika peamised kasusaajad, neil on selline moraalne kohustus kõikide Euroopa Liidu maksumaksjate ees kasutada kõige paremini ära see raha, mille nad on saanud. see on äh, suurepärane arenguvõimalus ja me peame näitama, et me oleme pühendunud Euroopa projektile, tegema seda sellega, et saavutame konkreetseid tulemusi. nagu ma juba varem ütlesin, siis koos me oleme tunduvalt tugevamad kui isoleeritult nii nagu seadusandlus ette näeb, tervitan ma võimalust siin regionaal- komisjonis järgmisel aastal esitleda raportit, mis käsitleb hetke läbirääkimiste tulemusi. seda siis muidugi, kui mind ametisse kinnitatakse. teiseks, institutsionaalne võimekus, hea juhtimine on igasuguse eduka arengupoliitika äh, jaoks olulised, see on tähtsam kui raha ja see on eeltingimus ähm, selleks, et meie poliitika oleks edukas. me peame ehitama üles kõrgekvaliteedilised administratsioonid, eriti just vähem arenenud liikmesriikides. see on minu jaoks äh, pidev prioriteet selleks, et äh, äh, kiirendada hetke projektide rakendamist, et uutel programmidega võimekusi suurendada ja toetada liikmesriike järgmise ajaperioodi jooksul. tõhus majandusstrateegia nõuab tugevat avalikkuse ja erasektori partnerlust, ühtset poliitikat, visiooni ja eesmärke. meil on vaja kõrgekvaliteedilisi partnerlusi, kes äh, saavad oma rolli mängida programmide elus. päris palju annab ära õppida igalt poolt Euroopas teadest praktikatest, mille on välja arendanud regioonid ja linnad, kohalikud omavalitsused ja vabaühendused. kavatsen kasutada ära neid uusi võimalusi, mida pakub meile linnavõrgustik ja pilootprojektid selleks, et edendada eksperime-, eksperimenteerimist ja jagada kogemusi. kolmandaks olen mures sellepärast, et me ei suuda alati päris hästi ära kasutada võimalust muuta elu lihtsamaks äh, poliitikast kasusaajate jaoks. peame tegema ära rohkem, et kuulata neid VKE-sid, kes äh, kõhklevad sellest poliitikast toetuse saamisel, sest nende arvates on see tihtipeale liiga suure bürokraatiaga, liiga pikk ja selles mõttes annab regulatiivvõrgustik meile palju võimalusi toetada kasusaajaid ja kavatsen teha koostööd liikmesriikidega, riikidega selleks, et tagada, et selliseid võimalusi täielikult ka ära kasutataks. neljandaks, kuna ühtekuuluvuspoliitika on umbes kolmandik Euroopa Liidu eelarvest, siis pöörand tiheda tähelepanu kõikidele meetmetele selleks, et tagada, et neid fonde hallataks korralikult vastavalt finantsmäärusele ja vastavalt hea rahandusjuhtimise põhimõtetele. mul on null tolerants pettuste vastu, aga tahaksin samas, et siiski rohkem keskendutaks poliitika tulemustele, mida, tulemustele, mida tal õnnestub saavutada. tahaksin teha koostööd selle komisjoniga, et vaadata, kuidas neid küsimusi oleks võimalik arutada detailsemalt ja kuidas oleks võimalik poliitika tulemusi paremini edastada kodanikele, sest ma arvan, et äh, meie nõrkus on olnud see, et me ei ole alati päris hästi äh, suutnud edastada seda, mida me kõike teeme. diskussioon poliitika tulemuste üle äh, aitab kaasa ka läbirääkimistel Äh, mis puudutavad järgmist eelarvevõrgustikku perioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja nüüd tahaksin äh, pidada laialdast debatti sel teemal ja kaasata Euroopa Parlamenti juba varases etapis, nii nagu ütles ka president Juncker tulevase komisjoni poliitilistes suunistes, äh, kui me aastal kaks tuhat kuusteist vaatame üle mitmeaastase finantsraamistiku, siis saame me ka suunata Euroopa Liidu eelarvet niimoodi, et see Euroopa liiguks rohkem majanduskasvu ja töökohtade kasvatamise juurde. ja seetõttu tahaksin teile tagada, et ma pean avatud ja konstruktiivset poliitilist dialoogi kõikide küsimuste üle minu portfellis vastavalt hea juhtimise põhimõtetele. minu arvates suhe Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel peaks põhinema läbipaistvusel, vastastikusel usaldusel, austusel ja ühtsetel eesmärkidel töötada koos kodanike huvides. ja see on ka põhjus, miks ma kavatsen teha tihedat koostööd teiega selleks, et edukalt täita meie ühised Euroopa eesmärgid. suur aitäh! ja nüüd ootan meie arvamuste vahetust meie ühistes püüdlustes muuta poliitikat edukaks. aitäh!